istungjärgu jätkunuks. ja tervitan teid kõiki meie esimesel täiskogu istungil pärast suvepausi. pean alustama istungit kurva teadaandega kolleeg ja sõber Lotar Piski suri ootamatult kolmeteistkümnendal augustil ja tema äkiline surm oli meile kõigile suureks löögiks. ta oli hinnatud äh, kolleeg äh, fraktsioonide üleselt. me kaotasime väga pädeva poliitiku, kes oli oma fraktsioonis äh, Saksamaa ja Euroopa poliitika mõjutaja, me kaotasime sõbra, kes oli lojaalne, väga haritud ja väga meeldiv äh, läbirääkimiste partner. Lothar Biski surm on suureks kaotuseks Euroopa Parlamendile, see on valus kaotus tema perekonnale ja sõpradele. ja oma mõtetes oleme tema lähedastega ja palun äh, teil äh, tõusta Lotar Pistki mälestuseks äh, üheks minutiks. suur tänu!